seadusandlusest. oluline sellepärast, et äh, anname uue hoova võimude tasasu, äh, tasakaalu äh, süsteemile Euroopa Liidus. kodanikualgatuse seadusandlus, mis täna võetakse vastu tavapärase seadusandliku menetluse raames, on eesmärgile võtnud, eesmärgiks võtnud anda samasugune poliitiline algatusvõime mm, meie kodanikule, mida naudivad juba Euroopa Liidu institutsioonid. kodanikualgatuseks läheb vaja miljonit allkirja ja kogu, ta võib allkirju algatuseks, mis puudutab Euroopa Komisjoni pädevust otseselt. see loob seega väga selge seose Euroopa kodaniku ja Euroopa Liidu vahel, ületades lõhe meie vahel, meie kõikide vahel. Euroopa Parlament ja Ülemkogu on teinud väga tõsist tööd, et võtta esimesel lugemisel see kodanikусõbralik seadusandlus vastu, lubage tänada kõiki neid, kes panustasid selle saavutamisele, mitmeid eesistujaid, kuid eriti lubage muidugi tänada Belgiat ja Ungarit äh, eesistujariikidena, komisjoni ja selle koja liikmeid. sealhulgas AFCO põhiõiguskomisjoni ja petitsioonide komisjoni esindajaid, esimehi äh, Kasiinit ja Patsiinit ja palun liituge meiega allkirjastamisteremoonial. Alain Lamassoor, Zita Gurmai, Diana Wallis äh, ja Jared Hefner, meie neli raportööri on samuti loodetavasti kohal ja tänaksin ka kõiki teisi äh, rahvasaadikuid, äh, kes on osalenud selles töös variraportööridena, te võite oma töö olla täna, üle olla täna uhked, ülemkogu peab selle tõlgendama nüüd seadusandluseks, kuid enne seda veel siis paluksin meie külalistel, kes äh, järgmise poolaasta jooksul mitu korda veel on Euroopa Parlamendis, minister Äh, Martinil nimelt öelda paar sõna. austatud parlamendiliikmed, lugupeetud president. sellel ainulaadsel ja pühal hetkel tahaksin ma meenutada Euroopa konvendi alguspäevi, kus me rääkisime demokraatia defitsiidist Euroopa integreerimisprotsessis. rääkisime sellest, kuidas oleks võimalik see defitsiit kas kõrvaldada või seda vähendada. on äh, ühine eesmärk, mida me kõik ähm, jagame. soovime parandada Euroopa Liidu demokraatlikku funktsioneerimist üks võimalus selle tegemiseks on edendada kodanike osalemist Euroopa Liidu demokraatlikus elus. seetõttu kaasati kodanikualgatuse õigus lepingusse ja nüüd äh, saavad kodanikud pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole ja kutsuma seda üles tulema välja seadusandliku algatusega Euroopa Liidus. ma olen kindel, et see on verstapostiks teel rohkema demokraatia poole Euroopa Liidus. tegemist on esimese otsedemokraatia elemendiga. see loob otsese kontakti kodanike ja institutsioonide vahel. see kutsub üles piiriülesele dialoogile ja koostööle. samuti julgustab see omanikutunde tekkimist. Euroopa ei ole mitte nemad, vaid meie ja Euroopa areneb nii, nagu meie kõik koos seda kujundame. meie moto tugev, aga inimlik Euroopa sõltub äh, meist äh, kõigist. et saavutada oma eesmärki ja rakendada lepingut, tuleb meil äh, paika panna selged protseduurireeglid koostöös kõikide institutsioonidega, nõukogu, parlamendi ja komisjoniga on need reeglid nüüd paigas sooviksin tänada volinik äh, Šefčovitši ja samuti soovin tänada Hispaania ja Belgia eesistujat, meie trio liikmeid. ja erilist tänu tuleb avaldada Euroopa Parlamendis nendele, kes kõik olid seotud selle väga olulise tööga tänan komisjonide esimehi, samuti raportööre, Lamassuuri kurmaid, Wallisid ja kõiki teisi liikmeid, kes osalesid selles väga olulises töös. see on äh, hea näide suurepärasest koostööst ja teineteise mõistmisest mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonide vahel, vaid äh, ka erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel. loodetavasti see koostöö saab olema tulevikus eeskujuks ja mudeliks institutsioonidele ja fraktsioonidele koostöö tegemisel. suur tänu ja nüüd äh, allkirjastame selle õigusakti seaduseks